ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, härra Jakolino vaheraportiga Euroopa prokuratuur. ja ma tahaksin kõigepealt äh, annada sõna raportöörile neljaks minutiks. Grazie, signora presidente, signora commissario. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik juba aastaid on räägitud võimalusest luua Euroopa prokuratuur. ja seega me saame ainult tervitada komisjoni algatust, sest et komisjon tahtis väljastada selge märguande luua ühine öö, äh, kriminaalõiguse süsteem. see koondaks Eurojusti samuti ning äh, läbi tuleks vaadata samuti Olav Euroopa Parlament eriti just äh, kriminaalkomisjonis, kus mina olin raportööriks, töötasime me välja prioriteetide nimekirja ning töökava ning äh, kõik selle me saime esitada siis komisjonile soovitustena enne aastat kaks tuhat neliteist ning äh, samuti kui me loome Euroopa äh, prokuratuuri, siis tegemist oleks prokuratuuriga, mis saaks inim-, mis saaks võidelda Euroopa huvide äh, vastu töötavate inimeste vastu. meil on vaja tugevdatud justiits- ja politsei koostööd, me teame, et äh, tegemist on sadade miljonite eurodega, mis lähevad kaotsi iga aasta. ning äh, samuti meil on äh, puudu töökohtadest. me ei saa ära kasutada kõiki neid talendikaid inimesi selleks, et võidelda korruptsiooni vastu. Euroopa prokuratuur peab olema äh, peab olema tugev struktuur, proua Redingil on õigus, et me selles osas me peame Eurojust ja Olafiga tihedalt koostööd tegema. seeläbi oleks meil võimalik parandada mõningaid äh, tohutu suuri pro-, probleeme. tahaksin tänada variraportööre, kes tegid muudatusettepanekuid, kes aitasid koostada raporti, mis loodetavasti viib selleni, et uurimised viiakse läbi korralikult ning just tiitküsimuste äh, valdkonnas koostöö toimiks paremini ning samuti, et meil oleks see selge ajaline raamistik erinevate ettepanekute vastuvõtmiseks. menetlused, garantiid, äh, ning uurimise all olevate inimeste kaitse, see on oluline. meil on vaja ka tugevat äh, struktuuri, mis äh, tugevdaks liikmesriikide kohtade positsiooni, kuid samuti Euroopa kohtu positsiooni just äh, sanktsioonide määramisel. ma ei ole veel maininud nõukogu rolli. homme loodetavasti me selle raporti heaks kiidame suure enamusega ja ma loodan, et seeläbi suudab me luua Euroopa prokuratuuri, mis toimiks hästi, mis saaks Euroopa Ähm, arestimismäärust äh, kasutada, mis saab konfiskeerida varasid äh, kriminaalmenetluste käigus ning meil on vaja samuti korralikku rahapesuvastaste äh, paketti, mis võimaldaks tagada suurema läbipaistvuse. ning mis võimaldaks samuti prokuröridel tõhusamalt uurida finantskuritegusid täna hommikul rääkisime me neist teemadest. näeme, et viimasel ajal, viimase viie aasta jooksul on väga palju tööd tehtud ja loodetavasti tulevikus parlamendis me jätkame proportsionaalse ja lähimuspõhimõtte alusel tööd eh, õiguse huvide nimel ja meie eesmärgiks on tagada see, et Euroopa kodanikud saaksid usaldada Euroopa Liitu, Euroopa institutsioone ning et me kasutame meie olemasolevaid vahendeid õigesti ning suudame tagada ka läbipaistvuse. ja nüüd komisjoni nimel äh, vastupresident Vivian Reding. lugupeetud president, lugupeetud saadikud, ma tahaksin esmalt ütelda, et olen äärmiselt äh, tänulik äh, parlamendile raporti eest. seeläbi juba väga varases staadiumis oleme me kuulnud Euroopa Parlamendi positsiooni. tegemist on selge märkmaatuga sellest, kuivõrd oluline ja kiireloomuline on välja töötada eh, vahendid, mis võimaldavad kaitsta Euroopa Liidu eelarvet eh, kurjategijate eest. parlament eh, on väga konstruktiivselt selle raporti koostanud ning ma kuulasin parlamenti ära väga tähelepanelikult, muidugi me kaalume parlamendi soovitusi väga tõsiselt nõukogus aset leidvate läbirääkimiste raames. meil on ühine kohustus, kohustus võidelda kuritegevuse vastu, kui see kuritegevus on suunatud Euroopa Liidu finantshuvide vastu. pettus liikmesriikides mõjutab Euroopa Liidu eelarved ning sellega kaasnevad suured finants kaod mitusada miljonit eurot iga aasta aga pettuse samuti õõnestab Euroopa kodanike usaldust institutsioonidesse. see on ka põhjuseks, miks me peame korruptsiooni vastu võitlema ning me peame võitlema kuritegevuse vastu. Euroopa prokuratuur, prokuratuuri eesmärgiks on tugevdada ja aidata liikmesriikidel võidelda kuritegevuse vastu, kui äh, see on suunatud Euroopa finantshuvide vastu. laua olev ettepanek, mille komisjon on tegi eelmise aasta juulis eh, parlamendi nõudel, on samuti osaks uuest raamistikust, eh, mida me praegu loome. siia alla käib eh, pettusevastane direktiiv, terve rida menetlusõigusi Euroopa Liidu tasandil ning samuti reformitud Eurojust. me oleme teinud ettepaneku integreeritud ja detsentraliseeritud mudeli kohta. esmalt me tahame vältida uue keeruga koormava paralleelse kuluka struktuuri loomist ja me tahame samuti kasutada ära liikmesriikide õigussüsteemide ekspertiisi. teiseks me tahame tagada Euroopa prokuröri äh, sõltumatuse ning tõhususe. ilma selleta ei ole võimalik tagada Euroopa prokuratuuri äh, tõsiseltvõetavust kõik Euroopa prokuratuuri tegevused peavad lähtuma põhiõiguste hartasse raiutud äh, tõdedest, muuhulgas äh, ka õigus äh, õiglasele kohtumõistmisele ning võrdsete õiguskaitsevahendite kasutamise õigusele ning samuti nebis in idem ehk siis mitte süüdi mõista kaks korda sama kuri, sama kuriteo eest tahaksin veel viidata kahele aspektile siin vahearuandes, menetlusõigused ning eh, kohtuses ning eh, justiitsküsimuste läbivaatamine, menetlusõigused. Euroopa Liidu miinimumstandardite läbivaatamine eh, seoses üksikisikute õigustega kriminaalmenetluses kõikides liikmesriikides on võtmetähtsusega selleks, et Euroopa prokuratuur saaks hästi toimida uus määrus äh, tahab tagada võimalikult kõrge kahtlusaluste kaitse äh, kõikide juhtumite puhul äh, Euroopa prokurat-, mis Euroopa prokuratuur on al algatanud. seda selleks, et tasakaalustada ühenduse tasandil läbiviidavaid uurimisi prokuratuuris. me oleme võtmeelemendina sisse viinud äh, kaotlusaluste õiguste kaitse, see põhineb Euroopa Liidu akiil selles valdkonnas ning äh, samuti liikmesriikide õigusel. määrus annab uusi õigusi otseselt äh, kahtlusalustele, mida ta saab, nad saavad kasutada Äh, vastavalt liik-, koos liikmesriigis valitseva õiguskorraga, nagu näiteks tõendite äh, kogumine ja esitamine. liikmesriikide kohtade läbivaatamine ning e-, Euroopa Liidu kohtu äh, esmase otsuse langetamine on ette nähtud ning selle eesmärgiks on tagada määruse ühtlast kohaldamist kõikjal Euroopa Liidus. komisjon on siiski valmis ka muid lahendusi kaaluma selleks, et ähm, tugevdada kohtusüsteemide poolset läbivaatamist, äh, seda siis äh, nõukogus läbirääkimiste raames. tahaksin samuti teid teavitada sellest, et äh, ma pidasin väga konstruktiivse arutelu maha ministritega eelmise nädala justiitsnõukogus Kreeka eesistuja väga oskuslikult esitas kolm küsimust ministritele, mis katsid struktuuri, tööjaotuse ning menetluslikud garantiid Need küsimused näitasid, et vastused neile küsimustele näitasid, et eesmärki toetati tugevalt ning tuleb jätkata tööd tehnilisel tasandil. ma olen endiselt veendunud, et mida rohkem liikmesriike osaleb selles Euroopa algatuses, seda paremini Euroopa Liidu maksumaksjate raha kaitstud on meie liikmesriikides. hiline debatt nõukogus näitas mulle samuti, et tõesti, paljud liikmesriigid võivad liituda selle projektiga ja ma arvan, et see on heaks uudiseks. komisjon seega äh, on väga avatud läbirääkimiste protsessi käigus ja üritab jõuda mõistlike kompromissideni. Teie vaheraporti äh, soovitused äh, kindlasti ka toidavad meie arutelusid suur aitäh, lugupeetud asepresident Reding ja nüüd, kuna kolleeg Lamassuuri hetkel ei ole, annaksin sõna kolleeg Kresslale. Frau Kommissarin, es ist beschämend, dass der Rat an dieser Debatte nicht suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, tõesti kahju, et äh, nõukogu siin selle arutelu raames kohal ei ole, aga see võib-olla näitab tõesti, millise aruteluga tegemist on. me räägime Euroopa prokuratuuri loomisest, eh, mis võib eh, olla väga ülekoormatud eh, ning mis võib endaga kaasa tuua normi, standardite halvenemise. kümme aastat juba käib arutelu ja olen väga üllatunud komisjoni sõnavõtust nõrkused on endiselt samad, liikmesriikide kohtusüsteemid on eh, paljudes liikmesriikides väga nõrgad, mm, et mitte ütelda kõikides liikmesriikides. sellises olukorras eh, ei ole võimalik eh, suuri edusamme saavutada. Te tegite terve rea ettepanekuid, aga ma ei usu, et need ettepanekud oleksid äh, sobivad. mina leian, et Euroopa ametnikud peaksid töötama selle nimel, et menetlust äh, lihtsustab. suur aitäh, progressile kolleeg Regner. suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik. Te ütlesite, mis see siis maksma läheb, aga see läheb maksma sada miljonit see läheb maksma mitmeid miljoneid eurosid, see on suur hind. ainult viie juhtumi puhul me näeme on jõutud süüdimõistmisteni siiani, nii et prokuratuuri loomine on vajalik neliteist liikmesriiki on äh, kollast kaarti näidanud ja meie äh, õigusasjade komisjonis keskendusime eelkõige suhetele Eurojusti, Europoli ja Olafiga ja me leiame, et me peaksime kõigepealt välja töötama väga tugeva raamistiku, et jah, ma tahan Euroopa prokuratuuri, aga me peame ka realistlikud olema ja selleni jõudma võtab palju aega. suur tänu. Läheme edasi, sõna saab proua Hoolmeier Rahvaparteist, palun. suur tänu, proua juhataja, austatud proua volinik. põhimõtteliselt on mul väga hea meel näha, et Euroopa Komisjon kasutab pädevust, mis tal on kriminaalõiguse osas, selleks et võidelda pettuste vastu Euroopa Liidu eelarve osas meie organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu erikomisjonis äh, märkisime seda, et äh, kui me suudame edukalt sellise kuritegevuse vastu võidelda, siis ähm, see toob äh, mitmeti kasu liikmesriikidele, aga ka rahvusvahelisel tasandil proua Kressle väitis, et siin ei ole selgelt piiretletud pädevused tegelikult see pädevus on meil täiesti olemas küberkuritegevuse ja inimkaubitsemise osas ja ma loodan, et lõppkokkuvõttes õnnestub äh, meil äh, personali liigutada ebatähtsatest valdkondadest olulistesse valdkondadesse, nagu see on seda, see valdkond. meil ei ole lisaressursse, meil ei ole lisapersonali Eurojust äh, peaks äh, lisavahenditena, vahenditeta suutma igasuguseid ülesandeid täita, seal on ametis kolmsada kolmteist inimest hetkel. kuid kümne aasta jooksul on äh, tulemas kümneid ja kümneid tuhandeid juhtumeid, millega nad peavad tegelema ja kolmesajast üheksateistkümnest inimesest ei piisa. proua Sippel, palun, sotsiaaldemokraatide ridadest, palun. suur tänu kuriteod Euroopa Liidu finantshuvide vastu tabavad kõige valusamalt just nimelt maksumaksja taskut ja sellepärast on minu fraktsioon toetanud Euroopa prokuratuuri loomist. aga komisjoni ettepanek praegusel kujul on problemaatiline. osalt sellepärast, et me tahame Euroopa prokuratuuri, millel oleksid äh, laiad pädevused, kuid teisalt me tahame ju seda, et Äh, Euroopas äh, ilma liiaste protseduurideta oleks võimalik asjad lahendada nii lähedal toimumise kohale kui võimalik. nii et me äh, toetame Euroopa prokuratuuri loomist, toetame kohtute tegevust, kuid toetame ka seda, et süüta inimesi kaitstakse selle ettepaneku me saame ainult äh, tagasi lükata või vastu võtta, aga tahaksime viidata sellele, millised on puudujäägid. menetluslikke õiguseid tuleks äh, toestada, Euroopa prokuratuur peab olema sõltumatu ja samas äh, peab olema võimalus ka apella-, apelleerida nendel, keda asi puudutab. me peame tagama selle, et Euroopa prokuratuur saab ka oma tööd teha ja tõendite vastuvõetavuse aluseks ei peaks olema kõige vähim ühine nimetaja. selge on see, et Euroopa prokurör peab hakkama võitlema äh, kuritegude vastu, mis äh, on sihiks seadnud Euroopa finantshuvid. meie jaoks on nurgakiviks äh, nõukogu arutelul kindlasti see, et ähm, saaks korralikult võidelda taoliste kuritegude vastu, kuid me saame seda teha ainult läbi standardite äh, toestamise Euroopa Liidus ja kõik liikmesriigid peavad olema kaasatud, sellepärast et muidu pole nendel meetmetel mitte mingisugust mõtet. suur tänu, kolleeg Sippel, järgmisena saab kogu, saab sõna ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Veeber kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin äh, tänu avaldada raportöörile tehtud töö eest ja suur tänu variraportööridest kolleegidele selle olulise raportiga tegelemise eest. ma tervitan Euroopa Komisjoni ettepanekut ja ma olen veendunud, et tulevikus lõikab äh, kasu Euroopa Liit äh, sellest ettepanekust luua Euroopa prokuratuur Euroopa prokuratuuri loomine, mille eesmärgiks on Euroopa finantshuvide kaitse, on üks samm Äh, pikemastest eesmärkidest. aga see on tegelikult lakmustestiks sellele, et kas liikmesriigid tahavad äh, osaleda projektist, mis võiks äh, Euroopaniseerumise protsessis õigussüsteemi puhul olla oluline samm edasi. praegu me näeme seda, et paljud liikmesriigid on üles näidanud vastuseisu selles meetmes osalemiseks, isegi kui äh, Euroopa prokuratuuri mõte kui selline on juba ju üsna vana ja see on ka aluslepingus ära toodud. kuid see ettevõtmine peaks kaasama nii Euroopa seadusandjad võrdselt parlamendi ja nõukogu ja sellepärast, kuigi õiguslik alus prokuratuuri loomiseks eeldab nõukogu otsust, mida parlament saab ainult heaks kiita, arvan ma siiski, et selle prokuratuuri loomine taolise menetluse kohaselt ei peaks rikkuma inimeste põhivabadusi, see on aga valdkond, kus meil on kaasotsustusõigus. see raport, mille osas me hääletame homme just nimelt seda mõtet kannabki ja sellega me saadame selge sõnumi nõukogule, nii kaugu, nii kaugu, nii kaua, kuni me loome ühenduse kogusid, millel on ähm, prokuratuuri ülesanne on meil vaja protseduurilist selgust ka tagatiste osas nende inimeste kaitseks, kes on äh, siis äh, uurimise all. ma olen veendunud seda, et vastastikune austus, solidaarsus on need põhimõtted, millest me peaksime lähtuma, kui me tahame kasu lõigata kogu sellest tööst, mille me oleme käivitanud siis praegu. suur tänu, kolleeg Veeber, teile tahab esitada kolleeg Jobro Äh, sinise kaardi menetluse korras küsimuse. suur tänu, proua juhataja. kallis kolleeg Veeber, kas te ei arva, et meie töö oleks tõhusam, kui me otsustaksime siseriiklikel prokuratuuridel äh, oma tööd korralikult teha. selle asemel, et raiskame iga aasta raha uue bürokraatliku organi rahastamiseks, äh, mille töö tõhusus ei ole sugugi äh, garanteeritud. meil võib siin tekkida pädevuste eelisõiguste äh, konflikt, proua Veber, härra Tšobrov Need arutelud äh, tõesti käisid juba mõnda aega tagasi ja sellepärast on aluslepingu kohaselt võimalik äh, prokuratuur luua. ma ei arva, et see, kuidas äh, praegu on ette nähtud, ei tee sellest bürokraatlikku organit, sellepärast et nende töö käib tõesti ainult läbi prokuratuuride eh, liikmesriikides. mulle tegelikult meeldiks see, et Euroopa Parlamendile antaks kaasmenetlusõigus selles küsimuses, suur tänu, proua Weber, järgmisena saab sõna roheliste nimel härra Albrecht. aitäh, aitäh raportöörile, aitäh teistele variraportööridele selle vahearuande eest, see on väga hea materjal, mille kallal edasi töötada. kahetsusväärne on aga see, et nõukogu ei ole siin esindatud, aga vabandage väga, see, mida meie ütleme, seda peaks ka nõukogu kuulama. ja, ja kui nõukogud siin, nõukogu esi-, inimest praegu siin kuulamas ei ole, siis võib-olla me ei peaks üldse oma arvamust siin avaldama. räägitakse sellest, et on vaja rohkem piiriülest koostööd. kui see, see niimoodi on, siis on meil vaja ka Euroopa Liidus ühisstandardeid. ja tegelikult me oleme saavutanud õiguse infole, informatsioonile, õigus, õigus, õiguse õiguskaitsele ja nii edasi. ja selles mõttes on tõeliselt suur pettumus, et järgmine samm, andmekaitse direktiiv sellega seoses on väga suur osa meie saadikutest, kes ei taha edasi minna. alustagem siis nendest standarditest, sellepärast et standardid on tegelikult ähm, ka eeltingimus selle äh, Euroopa prokuratuuri jaoks, mida meil hädasti vaja on ähm, organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks. jah, aitäh, ütleb juhataja, äh, te mainisite seda, et nõukogust ei ole kedagi siin, seda on maininud ka teine kolleeg ja ma teen ettepaneku seda asja arutada fraktsioonidega, sellepärast et nemad saavad siis tõstatada selle küsimuse nõukoguga. edasi kolleeg Harry, Kari. aitäh, juhataja. ma tegin ettepaneku, et parlament peaks tagasi lükkama komisjoni ettepaneku Euroopa prokuratuuri asutamise kohta ja äh, teen ettepaneku samas, äh, samasisulise ettepaneku nõukogule. neliteist liikmesriiki on komisjonile näidanud kollast kaarti selle kohta, leides, et see läheb vastuollu lähimuspõhimõttega ja öö, ähm, ulatub liiga kaugele. mõned liikmesriigid arvavad kogunisti ka seda, et Äh, see ettepanek takistab neil uurimast selliseid kuritegusid, mida nad sooviksid uurida, teised leiavad, et siin on probleeme õiguskindlusega. minagi leian, et üks probleem on selles, et komisjon ignoreerib asja, tegelikult ei peaks asi lõppema kollase kaardiga, asi peaks lõppema sellega, et üldse kogu asi tagasi võetakse. proua Kari äh, äh, kolleeg Patchnil on sinise kaardi küsimus ähm,. Euroopa prokuratuurile näi-, nähakse ette väga suured volitused. Briti valitsus on juba öelnud, et nemad kavatsevad mitte sellega ähm, ühineda, aga samas äh, kavatsevad nad äh, kasu äh,, ühineda kolmekümne viie äh, karistus- ja tsiviilõigusliku meetmega, mis tegelikult on meie jaoks kõige ohtlikumad, äh, siis meie suveräänsuse äh, jaoks oh-, ohtlikumad. kogu see asi on väga ebaaus, prokuratuuridel on olemas kõik vajalikud meetmed, vahistamismäärus, uurimismäärus, täpselt samamoodi. kuigi prokuratuuri, Euroopa prokuratuuril puudub otsene mõju Ühendkuningriigis, on neil de facto volitused olemas, kasutamaks neid mm, nende määruste kasutamiseks. ehk ähm, põhimõtteliselt on meil selleks, et äh, me suudaksime ennast täielikult äh, äh, kaitsta, vaja lahkuda Euroopa Liidust ja mais arutab seda ka UKIP. fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete hulgast kolleeg Bonanini. tänan, juhataja. tänan kolleeg Jakolinot tehtud töö eest. mina vägagi leian, et Euroopa prokuratuur, äh, selle asutamine on lisaväärtus ja minu arvates see on vägagi tervitatav, et nõukogu konsulteerib parlamendiga selleks, et jõuda kokkulepitud tulemuseni. pettustega on meil vaja tulemuslikumalt võidelda nende pettustega siis, mis ähm, Euroopa Liidult suuri rahasummasid välja petavad ja kahjustavad Eurotsooni riike kindlasti on vaja kõikide liikmesriikide toetust Euroopa prokuratuuri asutamiseks. Ehm, kuigi see, mis parlamendis toimub, äh, näitab, et äh, ühehäälsust nõukogus on raske saavutada, aga see ühehäälsus on samas vajalik kogu asja mm, ka edasiminekuks. üks põhjus on selles, et ehm, küsimusega on seotud isikute põhivabadused ja selles mõttes on äärmiselt tervitatav, et tegelikult see raport vaatab kaugemale kui nõukogu. siin on juttu sellest, et prokuratuur peaks olema sõltumatu, aga samuti on ka öeldud, et see peab olema vaba igasugusest poliitilisest survest. juhataja, kolleeg Albrechtil on sinise kaardi küsimus kui see on eelmise kõneleja, eelmisele kõnelejale, siis kahjuks me ei saa äh, enam tagasi minna, ainus, kellele te saate sinise kaarti küsimuse esitada, on kolleeg Bonanini. jah, mina sooviksin proua Karile esitada sinise kaardi küsimuse, te tegelikult nägite, et mul see oli? kui ma oleksin seda märganud, siis äh, ma oleks teile ka sõna andnud, nüüd on teie äh, sõnasoov hilinenud, kolleeg Kari on siit lahkunud mikrofon, palun. Ähm, enne teda ma kuulsin, võib-olla tema tegelikult saab ka minule vastata, äh, et kuulsin, et puudub vajadus piiriüleseks koostööks, puudub vajadus äh, asjade paremini äh, tegemiseks, aga samas ähm, ma olen ju Roheliste partei liige, kes kaitseb põhivabadusi ja mina olen äh, prokuröridelt kuulnud, et tegelikult on olemas vajadus sügavamaks koostööks. härra Albrecht, ma, ütleb juhataja, ma sain aru. E, jah, ma tahaksin teada, kuidas e, seda olukorda siis on võimalik parandada, juhataja. kolleeg Bonanini ei saa ega ei, tal ei ole lubatud vastata teie sinise kaardi küsimusele teise kolleegi eest järgmisena kolleeg Voss, palun. Äh, tänan, juhataja. Euroopa prokuratuuri idee iseenesest on vägagi hea. Eurojusti reformi raportöörina pean ma aga rõhutama, et tegelikult siin on väga palju lahtisi küsimusi, mis tuleb kõigepealt paika panna, enne kui me saame edasi minna. ja selle määruse eelnõu vastu võtta ning asuda neid, seda ellu viima. küsimused, mis on vaja kõigepealt ära vastata, on näiteks, kuidas me korraldame Eurojusti reformi, kui on ette nähtud tugevam ja sügavam koostöö nende kahe institutsiooni vahel? tegelikult tugevam koostöö võib olla vastuolus EPPO kui institutsiooniga. ja siis küsimus, kuidas mõjutab Euroopa Prokuratuur Eurojusti eelarvet? ning siis veel menetluslikud küsimused karistusõiguse uute valdkondade kohta, lähimuspõhimõte, subsidiaarsuspõhimõte, liikmesriikide õigustraditsioonide austamine, õiguskultuuri austamine ja, ja nende erinevate õigussüsteemide omavahelise kokkusobivuse korraldamine, nii et mina näen siin ette panduga väga-väga suuri probleeme Need õiguslikud sätted siin tekitab, ähm, tekitavad minus küsimuse, et aga kuidas jääb äh, kaitsealuste õigustega? kas prokurörid saavad valida pädeva kohtu, ehk põhimõtte vastu ei ole mul midagi, aga küsimus on selles, et see on väga äh, küsitava, väga palju küsitavaid asju. kolleeg Lopez Aguilar, aitäh! proua juhataja, mina olin Lissaboni leppe ajal Hispaania justiitsminister ja mina vägagi toetan artikkel kaheksakümne seitsme alusel Euroopa prokuratuuri asutamist, toetasin seda varem ja toetan seda ka nüüd. nii et äh, oleks igati tervitatav, kui Euroopa Parlament ta annaks oma heakskiidu sellele soosivale suhtumisele, mis on kolleeg Jakolino raportis, sest olgem ausad, vaja on võidelda pettustega, vaja on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve. asjal on veel teinegi pluss, ehk on võimalik midagi ära teha piiriüleste äh, raskete kuritegude äh, vastases võitluses, aga äh, enne seda tuleb selgeks saada Eurojusti ja Olafi ja Europoli äh, roll mm, võr-, võrreldes Euroopa prokuratuuriga ning täpselt samamoodi suhted Euroopa prokuratuuri ja liikmesriikide prokuratuuride vahel. mõned liikmesriigid on, liikmesriikide parlamendid on näidanud kollast kaarti, mõned liik-, liikmesriigid püüavad venitada selle pro-, Euroopa prokuratuuriga nii palju kui vähegi võimalik, ehk tempot tuleks kiirendada ja vaja oleks äh, laiendada seda ähm, eelnõu kindlasti uuele Euroopa nii-öelda kuritegevusega võitlemise organisatsioonile. aitäh äh,, kolleeg Piinev. aitäh, juhataja. ma toetan Euroopa prokuratuuri asutamist, sellepärast et see suurendaks inimeste usku Euroopa institutsioonidesse ning äh, annaks neile kindlustunde, et üle kogu Euroopa Liidu kohaldatakse õigust ühtemoodi eriti tähtis on see nendele riikidele nagu Bulgaaria näiteks, kus äh, peetakse prokuratuuri korrupteerunuks ähm, ning äh, parlamendisaadikud, kes märatsevad lennukites või ähm, ületavad väga palju kiirust maanteedel, ka nende jaoks oleks see väga kasulik Euroopa prokuratuur tagaks professionaalsuse ja rikkumatuse ning aitaks inimestesse sisendada usaldust Euroopa Liidu vastu. aitäh, äh, ütleb kolleeg Skurja. see Euroopa prokuratuur on samm edasi. Äh, aitäh komisjonile selle õiguseelnõu eest, aitäh ka kolleeg Jakolinole raportööri töö eest. selle asutuse hea töö on tagatud ainult sellisel juhul, kui ta suudab tegutseda kiirelt ja paindlikult. Ehm, see ei ole võimalik juhul, kui ta on tohutult bürokraatlik asutus. Eh, tal on vaja ähm, kiiret otsustamist, võimalust äh, ning süüdistatavate korralikku kaitset. ma loodan, et ähm, sellega on võimalik tagada õiguse, vabaduse ja turvalisuse ala, millest räägib alusleping, aga samas ka võidelda järjest rohkem piiriüleselt tegutseva mm, organiseeritud kuritegevusega, mis järjest rohkem, olgem ausad, kahjustab ka Euroopa Liidu eelarvet. tihti on väga raske eh, organiseeritud kuritegevusega tegelejaid vastutusele võtta, ehm, kuna liikmesriikide õigussüsteemid on erinevad ja, ja, ja vahendid ehm, puuduvad näiteks üle-euroopalised eh, nii-öelda prok-, prokurat-, riikliku süüdistaja eh, volitused. härra Karonna, palun suur tänu. Euroopa prokuratuuri loomine oleks esimene oluline samm, kuigi see ei ole lõplik samm tihedama koostöö osas liikmesriikide vahel, tegemist on ka tundliku küsimusega, kriminaalõigusega. selle sammuga loodaks harmoniseerimisprotsess erinevate õigussüsteemide vahel ja loodaks ühtne Euroopa õigusruum, mis aitaks tõhusamalt võidelda kuritegevuse vastu, mis on ületanud nüüd juba riigipiirid. kuritegevus areneb kiiremini kui riiklikud süsteemid ja seega praegustest süsteemidest ei piisa ja teatud liikmesriikidel on veel kõhklusi selle sammu astumisel ning äh, sellele lisaks äh, on see ettepanek liiga piiratud, äh, sellepärast peaksime kõik näitama üles suuremat julgust, andes ühiseid vastuseid ühistele väljakutsetele. aitäh, härra Koranna. proua Koratsa-Pilt lugupeetud juhataja, liikuv piiriülene kuritegevus on kasvamas Euroopas ja see on väga oluline, et meil oleks piiriülene koostöö, et selle kuritegevuse vastu võidelda. meil ei tohi olla ühtegi kohta, kus Euroopas saaksid kurjategijad end peita Euroopa prokuratuur peaks olema piiratud finantshuvi kuritegude vastu käivate kuritegudega, kuid äh, komisjoni ettepanek tekitab tõsist muret äh, pädevuste jagunemise osas liikmesriikide ning Euroopa Liidu vahel ja selle lisandväärtus on samuti kaheldav. Euroopa prokuratuur on sekk-, sekkuv äh, riiklike süsteemide puhul, sellepärast et see puudutab teatud kriminaalõiguse tundlikke piirkondi nagu tõendite lubatavus äh,, ja e, pädevusvaldkondade äh, segamine liikmesriikide ning Euroopa Liidu tasandil vähendab õiguskindlust, kogu struktuur on ebaselge, kuidas see ähm, riiklike delegaatidega reaalselt toimima hakkaks, juurdlused, mille viivad läbi riiklikud prokurörid äh, hakkavad siis kattuma ja see õõnestab õigussüsteemi, samuti peaks see defineerima andmekaitse äh, seega teen ettepaneku komisjonil tulla välja uue õigusettepanekuga, mis toetaks rohkem subsidiaarsust, nii et eh, liikmesriigid oleks võimalik kasutada samuti kollase kaardi menetlust, sellest ei saa mööda vaadata. aitäh, palun nüüd eh, kolleeg Liberatski. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kolleegid Euroopa prokuratuur on suunatud selle kuritegevuse vastasele võitlusele, mis kahjustab Euroopa Liidu finantshuve. see peaks olema detsentraliseeritud struktuur, mis tugineb riiklikele õigussüsteemidele ning siin on väga palju kuritegevust, äh, mille puhul tuleb algatada juurdlus, korruptsiooni, pettust, samuti ka mm, teistsuguseid äh, pettusega seotud tegevusi, mis on seotud seotud Ühtekuuluvusfondiga, Põllumajandusfondiga, salakaubandusega, mille hulgas on ka sigarettide salakaubavedu, siin on väga palju ruumi veel, kus on vaja tegutseda, kuid ma tahaksin rõhutada pädevusvaldkondade jaotumise olulisust Olafi, Eurojusti, Euroopa prokuratuuri vahel ning samuti on vaja tihedamat koostööd teha liikmesriikidega. aitäh. härra Nikolson, palun. aitäh peamine õigustus, ähm, millega tuldi välja Euroopa prokuratuuri loomiseks, on Euroopa Liidu eelarvet puudutavad pettused ning äh, üsna hämmastavad olid need arvud, mida siin mainiti eelmisel aastal. Äh, järeldas Kontrollikoda, et sada neli miljonit läks kaduma eelarvest ja see arv on teistele hinnangute järgi veel kaksteist korda suurem kuid kas Euroopa prokuratuur on parim vastus pettusele, see on küsimus, millele tuleb vastata. minu valimisringkonnas on, on väga palju neid inimesi, kelle jaoks see küsimus on väga tundlik ja pärast öö, suuri muutusi viimastel aastatel on nüüd äh, rohkem pädevusi kohalikul tasandil ja viimastel kuudel oleme näinud, kui äh, habras on õigussüsteemi vastu üles näidatav usaldus ja mina oma valimisringkonnas näen, et äh, seal, kus on murepunktid, seal tuleb inimesed ära kuulata ning mis puudutab e-, Euroopa Liidu eelarvet, siis on siin vaja karmimat süsteemi, kuid suuremate ja kulukamate süsteemide loomine ei ole ilmtingimata parim vastus siin. aitäh, nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde, viis kolleegi on sõna soovinud. härra Stiirs, palun kõigepealt. lugupeetud juhataja, kõigepealt tahaksin öelda, et ma toetan seda raportit ja toetan ka seda Euroopa Komisjoni algatust ja tegin seda kohe, kui see avaldati, Euroopa Liidul on oma eelarve ja ma arvan, et on ainult loomulik, et meil oleks ka Euroopa prokuratuur, mis kaitseb Euroopa Liidu finantshuve ja Euroopa maksumaksjate raha ning samuti selleks, et laiendada Euroopa Liidu kriminaalõiguse valdkonda. selles raportis nõuame, et Euroopa prokuratuur oleks riiklikest äh, institutsioonidest äh, sõltumatu ning äh, ka vaba poliitilistest mõjudest me nõuame, et subsidiaarsuspõhimõttest peetaks kinni samuti. ja tahaksin veel öelda, et subsidiaarsust ei tohi kasutada alibina selleks, et peita praktilisi viise, kuidas äh, mõjutada Euroopa prokuratuuri, sellepärast äh, toetan seda raportit ja kutsun kõiki üles seda algatust toetama. Äh, aitäh, mina olen selle ettepaneku poolt, toetan samuti Euroopa vahistamismäärust ja juurdlusmäärust ja ma arvan, et riiklikel prokuratuuridel on, peab jääma alles õigus menetlust algatada, kuid veel ühe Euroopa tasandi ameti loomine, ma arvan, et Euroopa Liit peaks muutma riiklikud süsteemid tõhusamaks ning parandama nende võrgustikke, samuti oleks ohu, ohtlikku olukorda, kus äh, menetlust algatatakse kahel tasandil, sellepärast et see tekitaks segadust ning seaks kogu süsteemi kahtluse all. Euroopa prokuratuur peaks olema osa riiklikest süsteemidest, kuid see looks äh, juurde halduskoormust ning ma arvan, et see oleks liiga palju. aitäh, palun, kolleeg Žobro. suur tänu ma mõistan eelkõnelejate muret Nad ütlevad, et Euroopa Liit ei ole piisavalt äh, tõhus oma finantshuvide kaitsmisel. kuid me peame mõtlema äh, sellele, mida me saaksime teha ära, et saaksime olla äh, tõhusamad kuriteo ohjamisel, kuid ma arvan, et sellise ameti loomine ei ole hea viis, meil on vaja rohkem paindlikkust, riiklike prokuratuuride ühendamisel ja koostöö edendamisel meil on vaja häid tavasid vahetada, infot vahetada, koolitusi korraldada ja ma arvan, et selle ameti loomine tekitaks palju probleeme, tekiksid kokkupõrked erinevate pädevusvaldkondade ja ametite vahel ja ma arvan, et see toob endaga alati kaasa suuremaid kulutusi kui me võtame praegust kriisi arvesse, siis me ei saa seda lihtsalt lubada. aitäh, härra Žobro, nüüd palun härra Stojanov. aitäh, juhataja tõepoolest, Euroopa prokuratuuri loomise taga on teatud loogika, Euroopa vahendeid tõepoolest äh, võib-olla kuritarvitatakse, kuid meiepoolne vastus äh, peab hõlmama küsimust, kas prokuratuur saaks olla tõhus, kui ta ei ole tõhus, siis äh, tehakse sellele ametile väga suuri kulutusi, aga mingisuguseid tulemusi ei saavutata ja veel üks küsimus on Euroopa tasandi koht, kohtust, Euroopa kriminaalkoodeksist ja need küsimused, neile saab vastata ainult ei ja mitte ainult mina ei ütle seda, vaid neliteist riiklikku parlamenti on seda öelnud. see on äh, kollase kaardi menetluse puhul täiesti rekordiline tulemus, sellepärast teen komisjonile ettepaneku see öö, äh, ettepanek tagasi võtta, et ei korduks täna hommikune juhtum, kus komisjoni ettepanek lükati tagasi. aitäh, ütleb äh, proua Šuitsa. granično djelovati i nadam se da će se na taj način postići stvarno aitäh, äh, prokuratuuri loomine mis võiks toimida piiriüleselt. tähendaks ühtse Euroopa õigusruumi loomist, ma arvan, et me peame kaitsma Euroopa Liidu eelarvet ja meil on ühine eesmärk pettuste vastases võitluses, sellepärast et ähm, see õõnestab äh, kodanike usaldust ja kõik see peaks olema ette nähtud vastavalt äh, inimõiguste konventsioonile ja hartale. peame kaitsma süüaluste õiguseid, kuid võib-olla saaks seda raha siiski kuskil mujal kulutada. volinik Reiding, palun. aitäh tahtsin lihtsalt rõhutada, et äh, Euroopa prokuratuur tugineb artiklile kaheksakümmend kuus, tegemist on spetsiifilise artikliga, mis äh, sätestab, kuidas see väga ebaharilik õigusemõistmine peaks toimuma. tahaksin tänada parlamenti konstruktiivse toetuse eest ja loodan äh, vaheraportile samuti positiivset toetust saada, olen täiesti nõus sellega, et äh, meil ei saa olla Euroopa prokuratuuri ilma selleta, et süüaluste õigusi kaitstaks horisontaalsel tasandil. Äh, me oleme seda rõhutanud ka väga tugevalt ja ma tahaksin tänada parlamenti selle jätkava toetuse eest, et vastav menetlusõigus vastu võetaks ning äh, loodetavasti võtab nõukogu samuti selle peagi vastu. aitäh, proua Reding ja nüüd äh, saab sõna meie raportöör proua härra Jakolino. suur tänu kuulasime ära nii kriitilised märkused kui ka positiivsed hinnangud äh, sellele raportile, mis on määrava tähtsusega Euroopa kodanike jaoks väga oluline on kinni pidada põhimõtetest ja väärtustest, äh, mis on kirjas Euroopa Liidu aluslepingus. me peame kolleegidele ka meelde tuletama, et tegemist on äh, vaheraportiga ja me äh, tahtsime arvesse võtta ka teatud äh, kriitilisi märkusi, mida on tehtud komisjoni suunal. ja meil on hea meel äh, komisjoni ettepaneku üle hoolimata selle keerukusest, mis äh, puudutab definitsioon selgust arhiveerimise osas või ähm, Euroopa prokuratuuri pädevust, äh, samas peab äh, läbi vaatama ka Olafi äh, funktsioneerimise, kui Euroopa prokuratuur luuakse, meil on vaja prokuratuuri, mis aitaks paremini võidelda Euroopa tasandi pettumuste vastu edendada koostööd ning kiiresti reageerida, sest ainult niimoodi saame tagada oma õigusmõistmise tõhususe ning kaitsta kõikide õigusi ja tegutseda kiiresti, kui on vaja langetada otsuseid. ainult niimoodi saavad kodanikud taastada usalduse Euroopa institutsioonide vastu Euroopa prokuratuuril peab olema selleks terve rida ressursse ja ma julgustan jätkuvalt oma kolleege komisjonis nägime juba, et meie vaated ühtivad ning ma loodan, et kolleegid on kohal siin ka homme kui hääletuse ajal langetama olulise otsuse ning loodetavasti liigume siis veelgi rohkem Euroopa prokuratuuri ja lõppdokumendi suunas. suur tänu, kolleegid, Jakolina raporti alane arutelu on nüüd läbi ja nagu härra Jakolino ütles, just hetk tagasi hääletame homme keskpäeval. Läheme aga edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, nõukogu ja komisjoni avaldused Türgi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eduaruande kohta